kolleegi. tere päevast, kallid kolleegid, alustame tööd. ma äh, tänan teid, et te kõik siia kohale olete tulnud veel õigel ajal. esimese päevakorrapunktina on päevakorra kinnitamine Te olete tähele pannud kindlasti, et siia on tehtud mitmeid muudatusi, eile hommikul saatsime teile need emailiga edasi, kõik komisjoni liikmed peaksid olema need juba kätte saanud. ning need muudatused puudutavad äh, Alžeeria punkti ettepoole tõstmise ning kaks äh, ette, kaks arvamust on siis äh, täna pärastlõunale viidud ning Liiseki raport on homme hommikul siis see uus päevakord on tehtud inglise keeles ning seal on võetud need muudatused ka arvesse. kui teil vastuväiteid ei ole, siis on kinnitatud päevakord. teine päevakorrapunkt, koosoleku protokollide kinnitamine kakskümmend kaks september, neli-viis oktoober ning üksteist oktoober, kui teil ei ole vastuväidet nendele protokollidele, siis need on kinnitatud. vastuväiteid ei ole kolmas päevakorrapunkt, ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule seoses järjepideva poliitika rakendamisega autoritaarsete režiimide suhtes, kelle suhtes EL kohaldab piiravaid meetmeid juhul, kui nende juhid tegutsevad Euroopa Liidus isiklike või ärihuvide eesmärgil viitan siinkord teisele soovitusele, teisele Euroopa Parlamendi soovitusele, et äh, viia läbi järjepidev äh, poliitika selleks, et piiravaid meetmeid kohaldada. meie kolleeg Graham Watson eelmisel, viiendal oktoobril meile juba seda oma projekti soovitas, ta tegi mm, kerge hindamisaruande nende sanktsioonide kohta erinevates riikides ning äh, seitsmeteistkümnendal oktoobril oli ka tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks ning esitati sada kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut, nii et ma palun siis, et raportöör Vatsom neid muudatusettepanekuid ise kommenteeriks, aitäh! Grazie presidente, buongiorno a tutti! suur tänu, tere kõikidele, president, ma arvan, et ma ei pea kasutama ära liiga palju kolleegide aega nii nagu üks Inglise kuningas Henry Kaheksas omal ajal ütles, äh, ärge muretsege, ma ei, ei võta teil palju aega, ütles ta seda siis, kui ta oma naisel pea maha lõi. ja nüüd me arutame seda raportit teist korda. ja äh, praegu siin on kohal ka Ühendriikidest tudengid James Madison ülikoolist ja nad vaatavad, kuidas meie siis siin töötame. Nad vaatavad, eh, kuidas Euroopa Liit püüab end kehtestada, püüab end kehtestada väärtus, eh, põhi, väärtustel põhineva organisatsioonina. ja see on oluline antud eh, raporti puhul, sest et siin on tegemist järjepideva poliitikaga nende sanktsioonide osas, mida Euroopa Liit rakendab autoritaarsete režiimide puhul eh, tegemist on piiravate meetmetega. alustuseks eh, ütleksin nii, et eh, nende mm, arvamuste valguses, vahetuse valguses, mis meil on olnud, ma tahaksin muuta pealkirja ja pealkiri oleks siis nii, et parlamendi ettepanek nõukogule tegevusrežiimide suhtes, mille puhul äh, rakendatakse piiravaid meetmeid, kui ähm, nende režiimide juhid on autoritaarsed ja nende tegevus, majandustegevus toimub Euroopas. ma arvan, et niisugune täiendus on oluline, sest et see puudutab neid režiime, mille suhtes me juba rakendame piiravaid meetmeid. ja loomulikult pean ma ütlema kolleegidele, et praeguse Araabia kevade sündmuste valguses öö, äh, oleme me olnud äh, paljastatud oma äh, toetuse suhtes, sest me oleme siin toetanud autoritaarseid juhte ning ma arvan, et on tulnud aeg olukorda muuta. ma tahaksin tänada kolleege eh, selle tähelepanu eest, millega eh, antud raportit on käsitletud. ma tahaksin tänada ka sekretäriaati eh, abi eest, sellepärast et nad on püüdnud muudatusettepanekutes teha kompromisse ja ma tahan tänada kõiki, kes mind aitasid selleks, et oleks võimalik jõuda laialdase konsensuseni antud raporti puhul. võib-olla kaks täpsustust. üks puudutab eh, terminite kasutust ühelt poolt sanktsioonid ja teiselt poolt piiravad meetmed. Euroopa Liit oma aluslepingutes ei kasuta sõna sanktsiooni me nimetame seda kõike restriktiivseteks meetmeteks ja sanktsioon on ÜRO eh, ÜRO eh, mõiste ja tegelikult mõnikord ÜRO meetmete puhul minnakse kaugemale kui need eh, piiravad meetmed ja kuna on tegemist Eh, väikeste erinevustega, siis ma tahaksin öelda, et ärgem eh, võtkem eh, arvesse neljakümne kolmandat muudatusettepanekut, sest et on olemas Euroopa Liidu mm, õigustikus selle kohta juba olemas märge ning ma tahaksin rääkida ka Euroopa Parlamendi rollist selles pro mm, protsessis. Euroopa Liidu välisteenistus, ühtne välisjulgeolekupoliitika on olulised selles aspektis ning e-, Euroopa Parlamendil peab olema oma roll selle poliitika kujundamisel e, ja selle poliitika hinnangu e, jälgimisel. parlamendil peab olema oma sõna öelda iga sammu puhul, kui räägitakse piiravatest meetmetest, millal need vastu võetakse, mis need on. see ei ole ainult administratsiooni asi ja siis eh, ma tahaksin eh, enamuse eh, muudatusettepanekuid võtta kokku kuueteistkümnesse eh, kompromissi ja loomulikult on alati selle puhul oht, et eh, kõik need soovitused näevad välja nii nagu üks korralik jõulupuu, kus on väga palju erinevaid kulinaid küljes, aga siiski ma ütleksin, et niimoodi me säilitame selgelt selle eh, ettepaneku iva ning eh, ma loodan, et eh, nende muudatusettepanekute kaudu võtame me vastu väga selge teksti aitäh! enne kui ma annan sõna variraportööridele ning kõikidele kolleegidele, kes tahaksid sõna saada, paluksin ma teil öelda, mida te arvate raportööri definitsiooni muutmisest ja ära võtta sellest sõnast autoritaarne pealkirjast, mis seal praegu pealkirjas on, selle soovituse eelnõus. kui keegi sõna ei soovi praegu hetkel, siis äh, on meie kolleegi ettepanek vastu võetud ning me paneme selle kirja. keegi vastu ei ole? ei ole, järelikult on see ettepanek kinnitatud. variraportöörideks on kolleeg Jackal, ma loodan, et äh, hääldus sai nüüd õige, Jackal. palun Sie haben das sehr gut gemacht, Herr Vorsitzender. Aitäh teile, lugupeetud härra esimees. ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri, kes on teinud head tööd ja suhtunud väga avatult sellesse, eh, kuidas on esitatud muudatusettepanekuid, nende ettepanekute sisusse ning kes on üles näinud, näidanud kompromissivaimu. ma soovin tänada ka Rahvapartei fraktsiooni kolleege, kes samuti on tegutsenud koostöövaimus ja kes on omalt poolt taganud, nagu raportöör ka ütles, et me selgelt defineeriksime oma eesmärgid, mitte ei esitaks lihtsalt soovide nimekirja. ma usun, et need eesmärgid on nüüd defineeritud ja eh, siis, kui me selle raporti vastu võtame, on eh, need eesmärgid kindlasti täiesti selged. rahvapartei fraktsiooni jaoks on oluline, et eh, mil iganes me hakkame, hakkame sellistele režiimidele mingeid tingimusi esitama, võtame me arvesse inimõigusi. inimõigused peaksid olema üheks tähtsamaks elemendiks üldse me peame mõtlema, milline see sõnastus siis peaks olema, kas äh, piiravad meetmed või sanktsioonid, sellest me rääkisime ka eile. me kõik äh, teame ju, mida tähendavad sanktsioonid ja mida tähendavad piiravad meetmed. meie arvame, et sanktsioone tuleks lubada varem võib-olla tuleks äh, piiravate meetmete asemel alguses äh, mõelda mingitele ajutistele varastele sanktsioonidele, mida Euroopa Liit saab kehtestada, see asi tuleks selgeks rääkida. me oleme selles raportis rääkinud ka ülesehitustööst konfliktijärgsetes piirkondades. me peame mõtlema sellele, kuidas aidata riigi taastamist, demokraatia ülesehitamist, vabade valimiste läbiviimist ja muud, kõike seda peab Rahvapartei fraktsioon väga oluliseks. me ei usu, et oleks mõistlik täielikult lõhkuda kõik sidemed kõnealuste režiimidega, vastupidi, tuleks jätta uks siiski praokile, nii et edasine koostöö oleks võimalik, see on ka meie huvides. väga tähtis on mõelda strateegilistele, majanduslikele, ideoloogilistele huvidele ning tagada, et äh, me tasakaalustame oma suhteid väga hoolikalt. ma usun, et kõik on sellega nõus ja veel kord tänan raportööri, sest usun, et äh, meil on võimalik äh, koostada äärmiselt selge arvamus, nii et meie häält ka kuulatakse, aitäh! Grazie, secondo intervento. aitäh, teiseks sõnavõtjaks on kolleeg Sassara sotsialistide fraktsioonist, palun. I will be aitäh, härra esimees, ma teen tõepoolest lühidalt, lühemalt äh, kui minu kolleegid, sellepärast äh, et äh, ma olen üldiselt nõus kompromissettepanekute sisuga. mulle tegi muret kaks asja. kõigepealt Äh, see, et keelati hariduse andmine välisliidrite, äh, nende režiimide liidrite lastele, kuid äh, see probleem on lahendatud. me rõhutame nüüd rohkem viisakeeldu ja viisarežiimi abil on meil võimalik hariduse küsimust lahendada, ilma et me riivaksime inimõigusi. ja teine asi, mis mulle muret tegi, oli seotud katsega leida mingeid mõõdetavaid äh, kriteeriumeid äh, nende piiravate meetmete või sanktsioonide jaoks, ehk siis äh, määrata kindlaks, millal ja kuidas sanktsioonid rakenduvad, ma arvan, et sellist määratlust oleks mõistlik vältida. sest kompromissettepanekutes ning teistes muudatusettepanekutes on ka esitatud tasakaalustatud seisukoht selle kohta, kuidas klapitada omavahel Euroopa Parlamendi ning äh, täitevvõimu arvamus ja ma usun, et selline tasakaal on ka väga oluline, sest äh, mõnikord ajab Euroopa Parlament äh, oma pädevused segi, teeb vea selles osas, mida ta teha tohib. ma olen seda meelt, et võin toetada kõiki kompromissettepanekuid ja tegelikult ka enamiku ülejäänud muudatusettepanekuid, mille raportöör ise on esitanud ja mille on esitanud meie kolleegid teistest poliitilistest fraktsioonidest ning äh, ma nõustun äh, nende ettepanekutega sellepärast, et enamik neist äh, muudab selle raporti tugevamaks ja paremaks, see on kõik, aitäh! Signor... aitäh, sõna on härra James Gibratil. Um, thank you very much um.... suur aitäh! tegelikult on vist parem, kui ma võtan sõna hiljem, siis ma saan kommenteerida kõiki märkusi, aga praegu ütlen ma lühidalt, et nagu eelmine kord, nii arvan ma ka seekord äh, pärast seda kutset, mille ma sain üheks, üheksateistkümnendal juulil poliitilise julgeoleku rühmalt, et äh, me oleme pidanud läbi vaatama oma parimad tavad, kõik liikmesriigid on seda äh, ka teinud see on tähtis eh, ja seda on ilmselt vajalik arvesse võtta ka praeguses debatis. kolleeg Jäägl ütles, et sanktsioonid on meetmete paketi osa ning alati tuleb arvestada poliitilist konteksti ja juba kehtivaid meetmeid, mida me ka alati teeme mul on hea meel, et see debatt toimub, mul oli hea meel selle üle ka eelmisel korral, kui nendest teemadest räägiti ja mul on hea meel selle üle, et teie seisukohad on sarnased meie omadega vastavalt siis sellele poliitilise julgeoleku rühma üleskutsele, aitäh! aitäh, ma palusin, et sõna võtaksite, sellepärast et ka teised tahtsid kolleegidest sõna võtta, sellepärast et ma, sellepärast ma andsingi teile sõna ma andsin teile aega, et te vastaksite. kas siis raportöör soovib äh, vastata kõikidele nendele sõnavõtt-, võtjatele? Äh, härra esimees. tahaksin taas kord tänada härra Tšeki, kes tõstatas siin äh, mitmeid küsimusi, tänan teda tema panuse eest ning tänan ka teisti, teisi varu, variraportööre, kes äh, muutsid minu töö palju lihtsamaks, meil oli võimalik leida konsensus äh, niivõrd olulisel teemal. nüüd vastuseks. Uh, vastuseks sellele, mida ütles härra Kiibright, ma hindan tema märkust. mulle tundus tõepoolest, et meil on vaja arutada seda teemat edasi äh, parlamendi ja siis täitevvõimu vastavate osade vahel. kui me ehitame üheskoos üles ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat ja ma loodan, et meie eesmärk on selge, on e, tuntud muret selles mõttes, et me rakendame sanktsioone ka järjepidevalt mõeldud on ka sanktsioonide ulatusele, prioriteetidele e, ja e, need puudutavad siis ükstaskõik milliseid maid, ükstaskõik kuivõrd olulised need ka on. me peame lähtuma põhimõtetest, väljendamaks oma muret ja tegelikult mure tekib siis, kui me te tegeleme väga suurte ja võimsate riikidega. demokraatiat on vaja tugevdada terves maailmas ning siis meil on vaja eh, seda teha ka väga eh, selgete põhimõtete alusel ning ma tõepoolest loodan, et eh, poliitika turvalisuse komisjon eh, on sellega nõus. aitäh, tuletan teile meelde, et selle soovituse ettepaneku üle hääletatakse kahekümnendal detsembril järgmise Ahveti koosoleku ajal ning ma õnnitlen oma kolleegi suurepärase itaalia keele eest me peame hetkel äh, koosoleku peatama, ootamaks, et meie äh, kolleeg Kovatšev kohale jõuaks. aitäh! Bene, kolleegid, possiamo riprendere i nostri lavori. kallid kolleegid, me võime nüüd oma tööga edasi minna. Lähme edasi päevakorrapunktiga, millega muudetakse määrust numbes viissada üheksa, nõukogu oma, milles loetletakse kolmandad riigid, vabandust, viissada kolmkümmend üheksa kahe tuhande ühendast, esimesest aastast loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. selle määruse muutmine. me vaatame need muudatusettepanekud läbi, mis on selle arvamuse projekti kohta äh, esitatud, nüüd annan kohe sõna kolleeg Kovatševile, palun. Grazie, presidente lugupeetud kolleegid, ma tervitan nõukogu või ma tervitan komisjoni ettepanekut muuta eh, nõukogu määrust viissada kolmkümmend üheksa eh, kaks tuhat üks, millega siis loetakse kolmandatelt riigid, kelle kodanikel peab välispiirid ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanik, kelle kodanikud on sellest nõudud, nõudest vabastatud eh, Eh, praegusel hetkel see ettepanek tuli ju siis, kui vastastikuse mehhanism mm, tuleb kaasajastada. mis puudutab aga nüüd seda ettepanekut viia sisse eh, kaitseklausel, et on võimalik eh, piirata viisavabastus teatud riikidega, siis see on niisugune mehhanism, mida saab rakendada eh, erandolukordades, hädaolukordades ja tegelikult eh, see tekitab väikest muret, vaadates, eh, tähendab, seda saab rakendada siis, kui tekib mure just rändeolukorraga. on olemas eh, piirkonnad, riigid, mis on äärmiselt olulised ka teiste poliitikate jaoks E, ja kui me võtame vastu antud dokumendi, siis see e, aitab e, teatud liikmesriikidel tõugata tagant viisa liberaliseerimise protsessis. komisjoni ettepanekus on kirja pandud teatud tingimused mille puhul liikmesriigid peavad andma aru komisjonile, see on oluline poliitilisest seisukohast, kui sisse viidud on viisavabastuse peatamine teatud riikide puhul. oluline on ka hindamisprotsess, seda tehakse nii-öelda väljaspoolt vaadatakse, eh, kuidas on olukord regioonis, kus eh, see kolmas riik asub ning sellesse poliitikasse on vaja hõlmata ka Euroopa välisteenistus. ning eh, selle kohta on olemas ka muudatusettepanekud minu ettepaneku jaoks e Need muudatusettepanekud on tutvustatud ka libe komisjonis kolleegidele ning libe komisjon hakkab neid arutama. E, nemad teevad oma ettepanekud ning ma tõepoolest ootan huviga, milliseid kommentaare nemad teevad. suur tänu! aitäh, anname nüüd sõna Tanja Fajonile, kolleegile, kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör. slovenskem jeziku. Najprej hvala za predstavitev um, poročila, osnutka poročila. suur tänu, räägin Sloveenia. da odločamo o zelo občutljivem. tahaksin mainida seda, et tegemist on ühe poliitiliselt väga delikaatse teemaga ning mõnedele võib tunduda see teema väga tehniline, see soovitus, kuid tegelikult äh, see, mis siin äh, kirjas, äh, kus kogu see teema on väga ajakohane, kui me räägime siin Schengeni reži-, viisarežiimist ning kui palju anna viisavabaduse režiimi kolmandatele riikidele. pärast esimest ja teist põgenike lainet on mõned Euroopa liik-, Euroopa Liidu riigid ähm, näinud, et tegemist on väga olulise teemaga ning see on olnud väga äh, ka poliitiline teema, ka delikaatne, tundlik äh, ning me peame seda kõike arvesse võtta, võtma. mõistagi me peame rahust võtma arvesse komisjoni ettepanekut ning seega see kaitseklauslit saab kasutada ainult siis, kui ähm, kaitseklauslit saab kasutada väga üksikutel juhtudel, kus tegemist on hädaolukorraga vastasel juhul kolmandad riigid kasutavad äh, ära ka liikmesriigid võivad seda teemat ära kasutada kui poliitilise kampaania objekti milline on Euroopa Parlamendil roll siis kõiges selles? meil on konsultatiivroll. ning äh, me oleme näinud, et äh, sellega meie roll ka piirdub ning seda määruse muutmise puhul oleme me seda ka näinud mõist-, meie soovitust ei pea arvesse võtma ning äh, ma tahan, et me seda, seda soovitust võetakse arvesse, kui see esitatakse äh, nii nõukogule kui ka parlamendile, et meil oleks piisavalt aega sellega tutvuda. ning need äh, protsendid, mis siin välja on pakutud selles suhtes on tegemist väga ähm, sellise hädaolukorraga, kui paljud need ähm, riigid on siis kaha, tahavad ähm, seda viisarežiimi peatamist? ning äh, siin on kolm olukorda, mis on äh, siin äh, välja pakutud. meil see kolm protsenti ei ole piisav arv Saksamaa näiteks oleks võinud sel aastal ka võinud välja kuulutada äh, mitmel korral hädaolukorra ning äh, sellisel juhul oleks võinud seda peatamisklauslit äh, kasutada, seda kaitseklauslit. kas see klauslit peaks olema võimalik kasutada ainult siis, kui tegemist on tõelise hädaolukorraga, kui me ei räägi protsentidest, vaid äh, väga suurest arvust äh, viisa, äh, vabandust, varjupaiga taotlejatest, mis on aina kasvav ja kasvav ning kes, mis koonduvad ühte Euroopa Liidu riiki näiteks ainult. seda soovitust arutatakse ka sel nädalal libekomisjonis ning Ahveti komisjon ning võiks teha koostööd ning Euroopa Parlamendi roll peaks olema rohkem rõhutatud. nii et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid äh, saaksid seda klauslit korralikult ära kasutada, seda ei tohiks hõlpsasti kasutama, kasutada, sellepärast et tegemist on poliitiliselt väga tundliku teemaga. me ei saa lasta seda otsustada ära ainult komisjonil. ning mina kutsun teid üles, et me vaataksime korralikult üle kõik need ähm, raporti muudatusettepanekud, nii et Euroopa parlament saaks kindlalt näidata, et meie soodustame neid riike, kes on viimastel aastatel teinud väga suuri edusamme, et anda neile viisavabaduse. Äh, Nad on täitnud äh, kõik vajalikud kriteeriumid äh, ning me ei tohiks kaitsta äh, kaitseklauslit nende puhul, see, me peame võtma vastutuse. aitäh, kolleeg, palun, sõna on kolleeg. sõna on järgmisel kolleegil, palun. aitäh viimastel aastatel oleme me näinud mitmeid ilminguid, sealhulgas Araabia kevadet ning Euroopa Parlament on võtnud arutada näiteks Tuneesia küsimust ja seda, kuidas tuneeslased Euroopasse jõuavad ning ma kardan väga, et need asjad, mida me arutame täna, et need asjad äh, on äh, olulised, äh, kuid annavad petlikku lootust viisade kohta inimestele, kes ei kuulu Euroopa Liitu. et me käitume ebaproportsionaalselt. me oleme siin öelnud, et me tahame liberaliseerida viisarežiimi, kuid asjaolu, et me seda arutame, võib olla meile ka kahjulik. ma nõustun proua Fajoniga kes ütles, et tuleks hoolikamalt kaaluda eh, viisarežiimi liberaliseerimist, võib-olla ei tohiks me nii liberaalsed olla, me peaksime jälgima, kuidas eh, toimub liikumine meie välispiiride läheduses ja siis eh, otsustama, mismoodi me saame probleeme lahendada viisarežiim mõjutab kogu välispoliitikat, see, kas me oleme ranged või mitte, eh, mõjutab välispoliitikat, eh, mõjutab ka meie naabrite elu, vastav muudatusettepanek on seetõttu väga hea ja ma loodan, et eh, Välisasjade Komisjon sellega arv-, arvestab, arvestab sellega, mida arvas Liibe Komisjon. aitäh, kas keegi soovib veel sõna? tundub, et keegi sõna ei soovi, seega on sõna komisjonil, palun kas te soovite sõna võtta? Reigo. palun. Uh, lugupeetud esimees, aitäh ja tere hommikust kõigile kohalviibijatele. ma tänan härra Kovatšefi tema raporti eelnõu eest, sest tegemist on hea tekstiga ja komisjon on selle üle väga õnnelik härra Kovatševi muudatusettepaneku kohta arvan, et see on mõistlik. on äh, väga mõistlik äh, siia sisse panna ka Euroopa välistalituse hinnang, sest äh, otsus puudutab ju viisakohustust, see sobib meile. ja öö, ähm, seda siis Euroopa Komisjoni poolt, kuid ma arvan, et ka nõukogu on nõus siiski on äh, siin üks äh, institutsiooniliselt äh, keeruline küsimus, mille lahendust ma praegu öelda ei oskagi. ja see puudutab muudatusettepanekuid ja Euroopa Parlamendi pädevust. aga põhimõtteliselt me tervitame teie seisukohti. proua Fajoni muudatusettepanekute kohta ütlen järgmist kõige tähtsam, äh, millest tema rääkis, oligi Euroopa Parlamendi roll, kuid äh, meie ettepanekus on välja toodud väga ranged kriteeriumid äh, vastava klausli rakendamiseks. ja me arvame, et siis saab kasutada ka komitoloogia menetlust, kuid see rakenduks ainult erakorralises olukorras, kus on vaja väga kiiresti otsustada me räägime komitoloogia menetlusest ja juhul, kui meil on vaja anda parlamendile nädal aega, aega, et parlament saaks nõustuda enne, kui Euroopa Komisjonil on võimalik vastu võtta rakendav otsus, siis eh, see on vastuolus komitoloogia menetlusega ja võib tuua kaasa institutsioonilisi probleeme. ja seetõttu on vaja kaitseklausli rakendamise küsimust uuesti vaadata isegi kui see tõesti on ainult tehniline või institutsiooniline küsimus. lubage endale ka meenutada, et Euroopa Komisjon on võtnud endale ülesandeks anda Euroopa Parlamendile alati täielikku ja õiget informatsiooni, juhul kui tõesti tuleb kasutusele võtta kaitseklausel, see on kirjas ka seletuskirjas Euroopa Komisjon ei kavatse mitte mingil juhul jätta Euroopa Parlamenti tööst kuidagi kõrvale, aga kui me tahame kasutada komitoloogia menetlust, siis selleks on omad reeglid ja seetõttu tuleb meil väga selgelt mõelda, mida üldse on võimalik teha. ja kuidas seda peaks tegema. protsentide kohta me oleme ka enne öelnud, et kas see on viiskümmend protsenti või kuuskümmend kuus protsenti siis seda küsimust arutab praegu ka nõukogu, arutavad kõik liikmesriigid. kui ähm, me saame kasutada komitoloogia menetlust ja neid protsente sisuliselt ei vajagi, siis Euroopa Komisjon võib sellega nõustuda, kuid äh, nagu ma juba ütlesin mitu korda, on komitoloogia menetluse probleemi lahendamine meie jaoks kõige tähtsam. sellega ma praegu ka piirdun ja muidugi me räägime nendest küsimustest uuesti ka Liibüa komisjonis, aitäh! aitäh! kas raportöör Kovatšev soovib vastata? lugupeetud kolleegid, aitäh teile kõigile, aitäh ka Euroopa Komisjonile ja aitäh Liibe raportöörile ning aitäh debati eest, mis toimus Liibe komisjonis, kus me arutasime seda, mida teha edasi. ma nõustun äh, nende äh, tõstatatud muredega, proua Fajon, kuid äh, ma arvan, et Liibe komisjon peab ise otsustama, millised on need kõnealused protsendid või millised on need tingimused, mida liikmesriigid peavad üheskoos täitma selleks, et teavitada Euroopa Komisjoni rändealasest probleemist või rändealasest situatsioonist. see ei puuduta ju ainult Lääne-Balkani riike, kuid me saame väga hästi aru, miks see ettepanek on esitatud. mis puudutab äh, hädaolukorda või erakorralist äh, olukorda, siis jah, tõenäoliselt kasutatakse tõesti komitoloogia menetlust ja äh, see tähendaks seda, et tuleb lahendada probleem selles osas, mismoodi siis Euroopa Parlamenti kaasata, kui ei ole võimalik talle anda nädalat aega, kuigi parlament vajab nädalat oma arvamuse eh, kujundamiseks, seda vajab ka Liibe komisjon. kuid Euroopa Komisjon on meile uuesti kinnitanud, et ta igal juhul informeerib Euroopa Parlamenti. peale selle on kaitseklausli puhul tegemist ainult ajutise peatamisega, mitte sellega, et üks riik tõstetakse positiivsest kategooriast negatiivsesse või vastupidi. vähemalt ei ole meie ettepanekus ette nähtud mingit alalist muudatust, vaid peatamine, õiguste peatamine on ikkagi ajutine. nii et äh, me oleme esitanud Välisasjade komisjonis sellise ettepaneku, nagu me praegu arutasime, ma räägin veel edasi läbi proua Weberiga ja ähm, mul on oma seisukohad, liibekomisjonis tulevad aga arutusele veel teised seisukohad, aitäh! aitäh, tuletan teile meelde, et äh, kaheksateist viisteist toimub täna selle äh, raporti üle hääletamine. järgmine Euroopa Liidu välispoliitika äh, BRICS riikide suhtes ja muude esile kerkivate majandusjõududega seoses eesmärgid ja strateegiad. Äh, raportöör on Jacek Sarjusvolski ning selleks, et Arengukomisjonile anda piisavalt aega selleks, et oma arvamust koostada, on kahekümnendal detsembril määratud hääletamine selle raporti üle. mis puudutab ähm, siis äh, EL-i delegatsiooniga, juhiga Indias ja Ukraina osavõtul toimuvat äh, arvamuste vahetust, siis see toimub kell üksteist viisteist. nüüd aga palun äh, sõna härra Volskile. Molto grazie, presidente uh,. I will try to be sure aitäh, ma proovin siis rääkida lühidalt. Teil on kümme minutit. me otsustasime, et te saate kümme minutit, hea küll. aitäh. kõigepealt äh, tänan ma kõiki neid, kes esitasid muudatusettepanekuid, äh, millest mul tõesti oli suurt abi. samal ajal on äh, muidugi ka selliseid muudatusettepanekuid, mis veelgi rõhutavad minu seisukohti. teiseks proovin ma ära kasutada neid sada kuutekümmet nelja muudatusettepanekut, mis äh, mul on esitatud. variraportöörid on äh, juba esimest korda kohtunud ja tõenäoliselt kõik nad nõustuvad, et tegemist oli väga konstruktiivse debatiga. ma arvan, et me jõuame teksti osas kindlasti äh, kokkuleppele. seda siis teiseks. ja kolmandaks tahaksin rääkida teatud probleemidest, teatud poleemikast, mis mis äh, tõstatus meie esimesel kohtumisel ja seda tegelikult on võimalik äh, ka selgitada. BRICS äh, riigid on niivõrd tähtsad riigid, et Euroopa Liit peaks neile eraldi tähelepanu pühendama, kuid peaks samas ka aru saama, et need riigid on väga erinevad. aga mina tahaksin öelda ja olen oma raportis ka öelnud, et BRICS riike tuleb kohelda ühtse rühmana äh, ja et nende suhtes tuleb kasutada nii-öelda topeltkontrolli, ühest küljest tuleb vaadata, millised on need riigid äh, igaüks eraldi ja teisest küljest, kuidas me saaksime neile läheneda koordineeritud moel ja millist ühistegevust on meil võimalik rakendada ja millist ühistegevust rakendavad nemad ning milliseid välispoliitilisi meetodeid peaksime kasutama proaktiivselt, mitte lihtsalt selleks, et reageerida nende tegevusele ning kuidas üles ehitada konstruktiivset dialoogi BRICS riikidega mitmes tähtsas valdkonnas, millest tahaksin mainida ainult mõnda Äh, raportis on välja toodud viis-kuus juhtumit, äh, kus äh, BRICS riigid on teinud asju, mis meile ei sobi. ÜRO on näiteks suurepärane näide sellest, kus BRICS riigid on seadnud kahtluse alla meie õiguse rääkida ühtse häälega, teiseks tähtsaks teemaks on inimõigused ja kolmandaks kliimadebatt. seetõttu ma rõhutan veelgi, et meil on vaja teha Euroopa Liidus koostööd ja ette näha BRICS riikide edasist tegevust ning me ei tohiks äh, mängida jaanalindu. on see jaanalind? jah, jaanalind. ei ole vaja toppida pead liiva alla ja äh, te eeldate, et BRICS riiki pole olemaski, sest nad ei lakka selle pärast olemast ei ole muidugi vaja ka lihtsalt äh, nõus olla kõigega, mis nad teevad, vaid tuleb tunnistada, et nad teatud tegevusi teevad, nendega koostööd teha, vajadusel vastu hakata ning eh, kui me käitume mõistlikult, võib eh, BRICS eh, riikidest meile kasu olla. kui me mida, mitte midagi ei tee või ei tunnusta nende eesmärke, tegevust ja olemasolu, siis jääb Euroopa Liidul kasutamata suurepärane võimalus endale saada häid partnereid. kuigi meie võtmetähtsusega soov kindlasti on neist riikidest teha oma partnerid. seetõttu tuleks äh, teha nendega koostööd, aga mitte sulgeda silmi selle ees, et nad tegelikult äh, käituvad äh, ühtselt, äh, et nad on esile kerkivad majandusjõud ja et meil on vaja strateegiat nendega läbirääkimiseks, meil on vaja ka häid instrumente. ma ei tee muidugi ettepanekut luua mingit eraldi osakonda nendega suhtlemiseks, kuid arvan küll, et äh, midagi on vaja teha. ja üldiselt äh, olen ma väga optimistlik ja arvan, et need suurepärased muudatusettepanekud, mis mulle on esitatud, on võimalik mahutada raporti lõppversiooni ning äh, ma jään huviga ootama edasisi diskussioone variraportööridega ja meie hääletust ning ka kahekümnenda detsembri hääletust, aitäh! aitäh! kolleeg Zala soovis sõna, palun. suur tänu, esimees. meil tõepoolest oli väga huvitav, väga sisuline arutelu. me rääkisime nii poliitikast kui üldse sellest, kuidas suhtuda BRIC riikidesse ja BRIC riigid olidki meie arutelu keskmes, sest mõnikord me räägime eh, BRIC riikidest nagu oleks tegemist mingisugusest organisatsioon, nagu oleks tegemist mingi organisatsiooniga, aga tegelikult ikkagi eh, tegemist on riikidega ja tõepoolest ka nendesse riikidesse tuleb suhtuda eh, teatud määral erinevalt. väga hea on see, et me rääkisime avameele, avameelselt me rääkisime sellest, mis BRIC riike omavahel ühendab ning eh, niimoodi leiame me iseenda keskel eh, tasakaalu, kuidas eh, kasutada ära kõiki neid võime, sellepärast et ehm, India, ehm, Hiina, Lõuna-Aafrika, Venemaa, Brasiilia, kõik on väga võimsad riigid ning niimoodi me saame leida tasakaalu reaalsuse vahel sest tõepoolest need riigid on üritanud leida ühispositsiooni ÜRO-s, see on üks asi, aga minu arvates ei ole see niivõrd oluline, sest tegemist on niisuguse ühekordse juhtumiga. aga e, näiteks Euroopa Liit on ju niisugune organisatsioon, millel on tõeline majanduslik kaal aga mulle väga meeldis, kuidas siin praegu viidati eh, eh, sellele Jaana linnule. tõepoolest, see on oluline, sest et BRICS riigid võivad mõnikord olla väga eh, problemaatilised oma lähenemises. ma ei tea, kui näiteks kliimamuutuste küsimus on lahtine, aga mu teine punkt on see, et oluline oleks töötada välja Euroopa Liidu poolt mingid öö, ehm, uued öö, eh, töövahendid mm, ka kahepoolse partnerluse jaoks. loomulikult BRICS on öö, ehm, oluline, et me vaatame neid koos, aga me peaksime siiski töötama välja mingisugused koostöö uued vahendid nii kahepoolselt kui neid tervikuna vaadates minu fraktsiooni nimel ütlen seda, et ma olen, et me oleme valmis toetama raportööri eh, muudatusettepanekuid, sellepärast et need on väga olulised, nad on tehtud loogilises järjekorras ja tõepoolest loovad niisuguse tasakaalu ja ma olen tõepoolest täiesti optimistlik, et me eh, jõuame õigel ajal oma tööga valmis. aitäh, teiseks sõnavõtjaks on eh, kolleeg Sargentini, palun ähm,. kolleeg Zala heeft gelijk de suur tänu, esimees. Eh, mina käisin variraportööride koosolekul ja seal minu kolleeg esines äärmiselt filosoofiliselt ja tõepoolest eh, tegemist oli huvitava koosolekuga, me rääkisime BRICS riikidest. rääkisime sellest, eh, milline peaks olema Euroopa suhtumine nendesse riikidesse, aga ma kordan nüüd uuesti üle, mida ma ütlesin sealgi et me peame eh, tunnistama, et olukord maailmas muutub, need riigid kerkivad järjest rohkem esile, muutuvad järjest võimsamaks meie suhtumist võib mõjutada ajalugu, koloniaalajalugu, aga me ei saa kuidagimoodi ignoreerida nende riikide olemasolu, uut tasakaalu, mis maailmas on tekkinud ja tõepoolest mm, need huvitavad filosoofilised arutelud on nüüd viinud raportini, mis väljendab eh, Euroopa muret uue maailma pärast. üheskoos Ühendriikidega tahame me, et Euroopa oleks niisugune, mis eh, ka reageerib sellele muutuvale maailmale. et me saavutaksime tasakaalu ja tõepoolest uus tasakaal on vaja saavutada. tegemist on suure väljakutsega suureks väljakutseks on ka need ohtrad muudatusettepanekud, kompromissi on vaja saavutada ja see peab olema tasakaalukas. aitäh. kolleeg Jäätamägi, palun. kiitoksia. aitäh selle raporti valdkond või teema on kahtlemata väga lai ning äh, härra Saarus Volskil on käed tööd täis. kui me mõtleme sellele, kuidas seda valdkonda üldse piiritleda ja ma saan aru, et Saarus Volski tahab, et me koordineeriksime ainult osa oma välispoliitikast vastavalt BRICS riikide spetsiifikale aga mul on omalt poolt äh, ka mõned äh, kommentaarid, mis, äh, ähm, mis on selle raportiga seotud. mõnes küsimuses olen ma täiesti teist meelt, kuid üldiselt arvan ma, et Euroopa Liidu välispoliitikat peaks rohkem juhtima meie kõrgetasemeline esindaja, sest tegelikult ei ole ju ka praegu nii, et näiteks USA välisminister võiks eh, helistada kellelegi Euroopa Liidust ja temaga rääkida konkreetselt meie välispoliitikast, lihtsalt eh, ei ole eh, sellist inimest või kui ongi, siis see on Angela Merkel. see teeb proua Merkelile muidugi au, aga Euroopa Liidu institutsioonidele mitte nüüd siis äh, nendest asjadest, millega ma päriselt ei nõustu. mina leian, et äh, BRICS äh, riikide tegevus ei ole tegelikult nii organiseeritud ja nii ühtne, nagu härra Saarjus-Volski väidab. näiteks ÜRO-s hääletavad BRICS riigid mitmetes asjades ikkagi täiesti erinevalt, ehk siis need, nad ei ole ühel seisukohal. ja kuna see nii on, arvan ma, et Euroopa Liit peaks arendama pigem kaasaegseid strateegilisi partnerlussuhteid. ja mitte nii väga koordineeritud koostööd BRICS riikidega just välispoliitilises tähenduses. ja peale selle arvan ma, et tuleks arvestada ka sellega, et BRICS riigid tõesti ei moodusta mingit ühtset plokki, kuigi äh, nad nime järgi või selle lühendi järgi on äh, pandud ühte patta. ma arvan, et me peaksime pühenduma oma välispoliitilistele eesmärkidele et muidugi äh, peavad meil olema ka ühtsed eesmärgid BRICS riikide kohta, kuid me ei tohiks oma, oma välispoliitilisi eesmärke siduda BRICS riikide ja teiste esile kerkivate majandusjõududega nii palju, nagu siin raportis on äh, soovitud. ja parlamendi seisukohta, seisukoha kohta ütleksin seda, et äh, minu meelest on meil vaja uut äh, personali et see personal tuleb välja õpetada. ja ma jään väga kahtlevale seisukohale ka selles suhtes, kuidas me tahame parlamendi seisukohta ülejäänud maailmale tutvustada. minu meelest äh, lisab see ennekõike lihtsalt bürokraatia koormust ja peale selle lõhub Euroopa Liidu ühtsust, sest meil on siis parlamendi, nõukogu ja komisjoni välispoliitika ja lisaks veel mingisugused välispoliitilised eesmärgid teatud riikide jaoks. meil oleks vaja rohkem ühtsust, nii et Euroopa Liidul lõpuks oleks see üks telefoninumber, kuhu helistada saab. aitäh, kolleeg Koomes, palun I'd like to um, uh, thank uh, our colleague Sari. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Volskit selle uue panuse eest, mis näitab, et ta on mõelnud kolleegide poolt tehtud märkuste üle ja on teinud seda väga eh, nii-öelda terve mõistuse seisukohast lähtudes ja ta on tõepoolest näidanud, et, eh, et meie komisjoni töö on äärmiselt kasulik minu ähm, äh, fraktsiooni variraportöör juba võttis sõna ja ma kordaksin üle seda, mida ta äh, ütles. tõepoolest kõige olulisem element, mis juhib meie suhtumist BRICS riikide suhtes, peab olema see, et tegemist ei ole sidusa grupiga. kui on teatud hetkel olemas mingisugune sünergia, siis nad hoiavad ka kokku ja põhiliselt teevad nad seda siis, kui on vaja mingisuguseid meie ettepanekuid, kuid nendel on tohutud sisemised äh, erinevused. sel ja siis ühesõnaga tegemist on grupiga, mis ei ole formaalselt grupp. ja tegelikult siin on tohutu suur vastuolu nende vahel. ja äh, eriti paistab see välja eh, julgeolekunõukogus eh, eh, Hiina ja Venemaa tahavad oma staatus quo'd ja India ja Brasiilia tahavad, et et nemad oleksid eh, julgeolekunõukogus. Eh, Venemaa ja Hiina ei taha mitte mingil juhul oma positsioonist loobuda ja see on üks niisugune eh, tüliallikas nende vahel. ja selle üle tuleb mõelda. meie Euroopa Liidus tähendab, meid nähakse Euroopa Liidu sellisena, nagu meie toetaksime ehm, julgeolekunõukogus Hiina ja ehm, Venemaa positsiooni ja kõik ehm, see retoorika, mis räägib sellest, et Julgeolekunõukogu tööd tuleb tõhustada, teha suurem regetiivsemaks ja nii edasi, aga tegelikult eh, on Julgeolekunõukogus kaks liiget, kes ei taha mitte mingisugust muutust, kes tahavad eh, säilitada staatus quo'd ja ja niimoodi juhtub niimoodi, et eh, Julgeolekunõukogu eh, on olukorras, kus tema usaldusväärsus eh, on küsimärgi alla seatud ja minu arvates Euroopa Liit, meie parlament peab nõudma, et tegelikult Euroopa Liidul oleks positsioon julgeolekunõukogus ja tegelikult ma arvan, et võib-olla ka meie raportöörid mõtlevad eh, asjale sellest aspektist lähtudes. aitäh, annan sõna härra Kristjan Lefterile, kes on välisteenistuse juht, kes, vabandust, mitte juht, vaid eh, üks juhtkonnast, kes eh, sel teemal sõna võtab, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, et te mind üldse kutsusite sellele koosolekule, et arutada seda eh, raportit ja selle raporti eelnõud. kõigepealt eh, ma juhiksin tähelepanu eh, sellele, et on oluline, et parlament tegeleb BRICS riikidega, nende rolliga rahvusvahelisel tasemel. viimastel aastatel ma ütleksin isegi, et viimasel aastal on sellel teemal olnud palju arutelusid on olnud erinevatel foorumitel seda teemat arutatud, on eh, arutatud ajakirjanduses, räägitakse BRICS-ist kui esile kerkivatest majandustest ja siis see S, mis sinna hiljaaegu lõppu tuli, tähistamaks Lõuna-Aafrikat aga tegelikult me peaksime ikkagi, oleksime ka ettevaatlikud selles osas, et me käsitleme seda riikide gruppi ühe plokina. mõnikord nad tõepoolest on plokk ja nad on teinud ka avaldusi, aga tegelikult siiski eh, nad ei ole eh, sidus grupp, nendel on teatud eesmärgid, mida nad tahavad saavutada, sellepärast meil on vaja analüüsida erinevate piirkondade lõikes, erinevate teemade lõikes, kus nad teevad koostööd, kus nad ei tee koostööd eh, peab vaatama nende tegevust, tõepoolest siin on räägitud nende tegevusest ÜRO-s kahtlemata, teatud juhtudel nad on eh, pannud õlad kokku, aga teistel juhtudel Äh, näiteks ütleme, kui asi puudutab äh, ÜRO reformi, ei ole nad ühel meelel. on olemas poliitilisi küsimusi, kus nad ei ole suutnud äh, panna õlga kokku, ei ole suutnud välja tulla avaldustega. ja tegelikult just üks küsimus on siin näiteks Süüria ja Süüria osas on nad käitunud väga erinevalt kui oli vahendusmissioon, siis eh, ei ole üldse eh, mm, eh, hämmastav, et imsamaad, just Brasiilia, Lõuna-Aafrika käisid vahendusmissioonil Süürias, aga Hiina ja Venemaa seal kaasa ei löönud. ja niisugused positsioonide eh, sarnasused ja erinevused tulevad välja ka kliimamuutuste osas. Nende vahel on suured erinevused. Nende suhtumine eh, on erinev ka näiteks selle töö suhtes, mis tehakse G kahekümne raames. on oluline, et me nüansseeriksime oma lähenemise, eh, teeme midagi erinevat iga BRICS riigi suhtes me oleme eh, väga eh, huvitatud suhete arendamisest, me tahame näha, kus on meie ühispositsioonid, me tahame, eh, et nad tegutseksid G kahekümne raames, et me saaksime seda ka koos nendega teha. aga me ei taha neid kuidagimoodi, ma ei tea, tarastada, et nad teeksid sedasama, mida meiegi. nii et me peame tunnistama, et BRICS riigid on esile kerkivad tegijad maailma äh, areenil, aga tegelikult on ka Euroopa Liidul teisi väga olulisi partnereid, kes ei kuulu BRICS riikide hulka, aga kes väga sageli suhtlevad äh, erinevate BRICS riikidega. näiteks nimetaksin siin Türgit, Mehhikot, Koread, Indoneesiat ja tegelikult neid on veel ja päris palju. üks väga lühike näide. Eh, Dilma Russev, president, tuli eh, vähem kui, natukene rohkem kui kuu aega tagasi Brüsselisse, tegi esimese visiidi eh, Euroopasse, ta käis kolmes kohas, Brüsselis kõigepealt sellepärast, et meie oleme Brasiiliaga partnerid, siis ta käis Bulgaarias sellepärast, et tal on sealt mingisugused perekondlikud sidemed ja selleks ja siis ta käis veel Türgis, sellepärast et Türgi on oluline Euroopa partner ja me peame selle peale mõtlema, kui me Brasiiliaga suhtleme, peame selle peale mõtlema ka siis, kui me ajame asju Türgiga BRICS riigid on kõik strateegilised Euroopa Liidu partnerid ning eh, eh, proua Ashton on sellest lähtuvalt nõukogu palvel eh, rohkem kui aasta tagasi hakanud arendama koostööd nende riikidega ning Eh, just nimelt eh, sellest aspektist, et kuidas me saame seda strateegilist partnerlust paremini ära kasutada. meil on vaja neid partnereid ja meil on vaja ka oma strateegiliste partnerite gruppe, et leida ühisvaldkonnad, et võtta ette ühistegevusi, olgu siis eh, tegemist multilateraalsete suhetega, olgu tegemist siis eh, konkreetsetes küsimustes eh, koostööga. meil on näiteks eh, hea koostöö piraatluse vastases võitluses Hiina-Indiaga, järjest kasvab koostöö Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel just nimelt arenguküsimustes väljaspool Ladina-Ameerikat Eh, ma mõtlen siin Aafrikat ja Kagu-Aasiat. näiteid on veel ja me loodame, et neid tuleb juurde. ja nüüd, härra esimees, tõstataksin eh, mõned sisemist tööd puudutavad küsimust, mis tulevad välja sellest raportist. esiteks, see on viiendas lõikes siin nimetatakse eh, G kahtekümmet, kus, mis oleks heaks foorumiks konsensuse saavutamiseks. me tõepoolest oleme nõus, G kakskümmend on äärmiselt oluline foorum just nimelt nendel põhjustel, mis siin raportis on ära toodud. tegemist on uue grupeeringuga, mis eh, toob kokku olulised partnerid, olulised uued partnerid kes jäävad välja traditsioonilistest raamistikest ja tegelevad küsimustega, mis mis tegelikult sellistes traditsioonilistes raami, raamistikes viivad aruteludeni, mille tulemused on väga hästi ettearvatavad. nii et, et BRICS ja G kakskümmend. aga siiski ma ei ütleks, et tegemist on just ainsa õige foorumiga, nagu siin ingliskeelses tekstis on kasutatud artiklit the, siin peaks olema eh, artikkel n, et tegemist on ühe foorumiga, kus saab arutada majandusküsimusi ja nii edasi eh, nii kui hõlmates BRICS-i ja teisi riike. nüüd seitsmes lõige. siin räägitakse kuivõrd oluline on eh, välispoliitika üldine koordineerimine Euroopa Liidus, tuuakse välja eh, kõrge esindaja roll ja artiklis kakskümmend üks ja kakskümmend kuus Euroopa aluslepingutest eh, on öeldud, millised vastutused on kõrgel esindajal, just nimelt nad peavadki tagama ühtsuse välispoliitika valdkonnas. komisjoni asepresident proua Ashton püüab tagada eh, selle, et välispoliitika oleks paremini seotud Euroopa Liidu muude tegevusvaldkondadega, sektoriaalsete tegevusvaldkondadega, eh, hõlmates kõiki kolleege eh, komisjonis ja Välispoliitika Nõukogu esimehena tahab ta näha, et pige-, et paremini mobiliseeritaks liikmesriikide eh, erinevad eh, võimekused ühtsete eesmärkide eh, rakendamisel, mis institutsioonidel on. me tõepoolest Äh, toetame seda parlamendi toetust, mis kumab läbi sellest raportist äh, välispoliitika kõrge esindaja kesksel koordineeriva rolli suhtes. ja mu viimane punkt, härra esimees, viitab siin äh, raporti üheksandale lõikele, kus räägitakse, et vaja oleks koordineerimisüksust Äh, välisteenistuses, et äh, BRICS riike käsitletakse süsteemselt, aga ma kutsuksin teid üles olema ettevaatlikud. ärgem loogem niisugust konkreetset üksust, sellepärast et mm, kui te mäletate, siis eh, läbirääkimiste ajal, välisteenistuse eh, loomise ajal, siis üks asi, mille parlament välja tõi ja seda toetas ka nõukogu, oli see ja komisjon on ka sama meelt, et eh, peaks olema selline süsteem, kus tegeldakse, et ei tohiks olla selliseid üksikuid või tähendab, et me jääme üksikute geograafiliste piirkondade laudade juurde, aga kui me nüüd praegu võtame BRICS maad kõik ühte kokku, siis meil tekib niisugune tuum, mis hakkab juhtima eh, suhteid, ütleme Hiina, India või ükstaskõik mingi teise maaga ja ma arvan, et ikkagi oleks parem, kui eh, iga maaga suhtlemise eh, Eh, juhtimine jääks selle piirkondliku laua eh, tööks. aga eh, loodud on strateegilise planeerimise üksus, see just vastutab selle eest, et vaadata kaugemale vaadata kaugemale sellest, mida teevad siis need geograafilised üksused, sellest võiks kasu olla ja välisteenistuse sees on olemas niisugune mitteametlik võrgustik kolleegide vahel, mis ühendabki erinevaid laudu, mis vastutavad välissuhtluse eh, eest, eh, BRICS riikidega, välisabi eest, erinevate strateegiliste partneritega ja seegi kord- ja see koordineeribki seda tööd ja loob niisuguse üldise sidususe, aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest, see oli väga huvitav. ning Sarjus Volskile palun lõppsõnaks võimalus. Eh, aitäh. kõigepealt siis ma äh, saan aru, et minu vaated äh, kehtivad või ühtivad vähemalt äh, mõne eelkõnelejaga. teiseks aga tahaksin öelda, et BRICS riikide esindajad saavad regulaarselt kokku, koordineerivad oma lähenemist, siin on kuus riiki, millest, siin on kuus küsimust, millest ma olen rääkinud, Liibüa, ÜRO, Cote d'Ivoire, Süüria ja teised, nendes küsimustes on BRICS riikidel ühine seisukoht ja isegi kui eh, need seisukohad moodustavad ainult viis protsenti, isegi ainult ühe protsendi sellest, millest eh, BRICS riigid üldse räägivad, ei ole ikkagi põhjust eh, sulgeda selle ees silmi ja öelda, et mingit koostööd neil ei ole. see ei ole tõsi. nüüd nüüd eh, selle kohta, mida ütles Roheliste kolleeg. minu meelest tuleks BRICS riike kohelda täiskasvanulikult. tuleks aru saada, et nad tegelikult räägivad maailma majanduses juba ammu kaasa. ja mitte võtta seisukohta, et tegelikult on need riigid kõik alles lapsekingades ehk siis tuleks vältida postkoloniaalseid eh, eh, vääratusi sest ainult seitse äh, riiki kahekümne seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist on postkoloniaalsed riigid ja ülejäänud kakskümmend mitte. seega meil ei ole põhjust äh, liiduna tervikuna käituda postkoloniaalsel moel härra Lefleri märkuste kohta. ma ei arva, et minu äh, raportis on öeldud, et BRICS riigid on omavahel äh, sidusad. ma olen öelnud, et nad moodustavad ühtse ploki, aga ma ei väida, et nende tegevus oleks äh, sidus või alati ühtne, ma olen lihtsalt näidanud, et teatud juhtudel see on nii. Te rääkisite siin kolmest teemast. kõigepealt äh, lõige viis äh, G kakskümmend küsimused. jah, G kakskümmend on foorum, kus me BRICS riikidega kokku saame. lõige seitse, kõrge esindaja ja tema kohustus, kohustused ja vastutus, need sätestab alusleping, jah, seda küll, aga kas äh, see isik reaalselt äh, täidab talle pandud kohustusi seoses BRIC riikidega, BRICS riikidega minu meelest mitte, vähemalt mitte piisavalt. lõige üheksa, koordineeriv üksus, siin räägitakse ad hoc koordineerimistööst ükskõik, kuidas seda üksust nimetada. ma arvan, et tegemist on ikkagi hea üksusega, sest see võimaldab äh, seisukohti kooskõlastada. kui me räägime sellistest riikidest nagu Venemaa, India ja Hiina, siis ei saa ju inimesed äh, sellest rääkida nii, et nad mitte kunagi kokku ei tule. ükskõik, kas nad tulevad kokku rakkerühmas, ad hoc koordineerimisüksuses või kuskil mujal, peaasi, et nad tulevad kokku ja omavahel räägivad geograafilisest lähenemisviisist saan aru küll, aga see jätab üheksateistkümnenda, kahekümnenda sajandi lähenemisviisi mulje. praegu on maailm üks suur võrgustik, kus ei ole vaja enam teha vahet erinevatel kontinentidel või muudel suurtel geograafilistel üksustel, selleks puudub vajadus. seetõttu leian, et meie mõtteviis üldiselt on õnneks edasi arenenud ja see teeb mulle rõõmu teiseks, jah, me peaksime aru saama, et BRICS riigid on kõik erinevad, kuid teisest küljest te teevad nad teatud valdkondades ka tõhusat koostööd ja moodustavad terviku. ja proua Jäätemägi vist ütles, et BRICS riigid ei ole nii sidusad kui meie nad ei ole nii ühtsed, aga vaatame Liibüa küsimust. Nemad võtsid ühise seisukoha, aga Euroopa Liit hakkas rääkima mingitest aluslepingutest, kõrgest esindajast, sellest ja teisest ja meil ei olnud mitte mingit ühist seisukohta. nii et Liibüa küsimuses oli BRICS riikidel rohkem ühtsust kui Euroopa Liidul, seega ei ole vaja neid alahinnata. ma nõustun kõigiga, mida ütles proua Anna Komes, aga kokkuvõttes järeldan ma ikkagi, et meil on vaja eraldi raportit strateegiliste partnerluste kohta. ma ei nõustu sellega, mida äh, Euroopa Liit on seni teinud, ehk siis väide, et kui midagi, toimub midagi suurt äh, ja tähtsat, siis tuleb öelda strateegiline. võime lihtsalt öelda äh, tähtis või isegi supertähtis, aga strateegiline saab olla ainult selline koostöö, millel on minuga sarnased äh, eesmärgid. Venemaa ja Hiina on strateegilise tähtsusega selles suhtes, et ma tunnen strateegilist muret, võib-olla isegi lootust, kuid nad ei ole strateegilised koostöö mõttes, sest enamjaolt nad ei soovi ju koostööd teha, vaid vastanduvad. Brasiilia on kindlasti strateegiline, kuid Venemaa ja Hiina eh, vastanduvad meile kliimaküsimustes ja inimõiguste küsimustes, ja ehm, seetõttu ma arvangi, et kõikide nende strateegiliste murede ja lootuste tõttu oleks meil vaja strateegilist partnerlust ja me ei tohiks eh, rahvusvahelisel areenil lihtsalt lähtuda geograafilisest lähenemisviisist, sest seda me oleme teinud aastaid. kui me seda edasi teeme, siis me teeskleme lihtsalt, et eh, mingeid uusi fenomene pole olemas ja loodame, et siis nad lakkavadki olemast ja see on enesepettus ma loodan, et me saavutame pärast tänast debatti suurema üksmeele ja julgen väita, et EAS on oma lähenemisviisi juba muutnud võib-olla Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika ja Brasiilia küsimusega tegelevad inimesed siiski tulevad kokku vähemalt kohvikus vähemalt kord kuus, saavad teada, kuidas nad ülejäänud välja näevad ja räägivad siis strateegilistest või mittestrateegilistest partnerlustest ja sellest, mida nad ise teevad. praegu sellist koostööd pole. valitseb lõhe ja isegi kui see moodustab ainult ühe protsendi suurest pildist, on see ikkagi halb, sest see üks protsent on võtmetähtsusega see üks protsent seab kahtluse alla meie tähtsa õiguse rääkida ÜRO-s ühe häälega Eh, seab kahtluse alla ka selle, mida me oleme teinud Liibüas, lükkab meid nii-öelda kõrvale, kuigi me oleme tähtsaks jõuks maailmas. ja tulevikus see fenomen kahtlemata suureneb, mitte ei vähene, seetõttu tuleks sellega ka tegeleda. igasugune jaanalinnu mängimine on halb. kuigi ma ei taha sellega öelda, et teie väited BRICS riikide erisuse kohta oleksid valed. ei, need riigid ongi erinevad. aga vale oleks unustada, et BRICS riikide tähtsus järjest suureneb. nii et jäägem avatud koordineerimismeetodi juurde, aitäh! aitäh! kas me võime minna nüüd järgmise punkti juurde? tuletan teile meelde, et hääletus toimub kahekümnendal detsembril. kahekümnendal detsembril toimub hääletus. järgmine on Pierre Antonio Panseri sõnavõtt, kes esitab meile aruande Euroopa Parlamendi ja Alžeeria üheteistkümnenda parlamentide vahelise kohtumise kohta. siis äh, Pierre Antonio Panseri on delegatsiooni juht esimees Magribi riikide ja Araabia Magribi liiduga suhtlemiseks. ning ma kutsun üles, et äh, härra Panseri meile annaks väikse ülevaate, kuidas see kohtumine toimus ning ma tahan tema lühidat äh, kommentaari mõningate punktide kohta. esiteks äh, praegune Alžeeria olukord, mis puudutab julgeolekut, riiklikku ja piirkondlikku julgeolekut. teiseks Alžeeria valitsusjuhtide ol-, arvamus olukorra kohta Maghribis ning kolmas punkt, need reaktsioonid, mis te täheldasite oma visiidi ajal ja mis puudutab Euroopa Liidu järgmist delegatsiooni visiiti äh, sinna piirkonda, palun? aitäh, esimees! see visiit toimus kahe, teisest kuni viienda novembrini ning meie delegatsioonil oli üldiseks eesmärgiks hinnata, millised saavad olema selles piirkonnas äh, poliitilised reformid, eriti selles osas, mis puudutab naiste osalemist poliitikast ning valimisprotsessis ning samuti assotsieerimislepingu olukord. teine eesmärk oli selleks, et hinnata Alžeeria taotlust, nagu te tuletasite meile meelde, siis valimisvaatlejate ähm, saatmine äh, sinna piirkonda ning meil oli veel paar eesmärki, näiteks see, et äh, asutada kahe parlamendi vahel äh, üks konkreetne koda või selline mõttekoda, mis ähm, tegeleks Alžeerias just ähm, suhetega Euroopa Liiduga ning äh, samuti aidata Alžeerial tõhustada oma koostööd Euroopa Liiduga. ning delegatsioon Euroopa Parlamendist viis läbi mitmeid ähm, kohtumisi valitsuse liikmetega, parlamendi spiikeritega, välisministriga, peaministriga. meie missiooni ajal olid meil Alžeeria parlamendi komisjoniga kohtumine. meie arutelude keskmes olid ühised huvid, nagu näiteks koostöö Euroopa Liidu ja Alžeeria vahel, poliitilised äh, reformid, mis on seal parasjagu käimas ning Alžeeria olukord kogu Maagribi piirkonna kontekstis. Alžeeria parlamendi liikmed tutvustasid meie delegatsioonile eh, poliitiliste reformide seisu ning kinnitasid oma soovi, et nad eh, tahavad reformide teel edasi minna. Nad tahavad eh, süvendada demokraatia protsessi, et oleks vabadus riigis ning kõigil, igal tasandil parem juhtimine. samuti informeeriti meid edasisi edasiste väljavaadete kohta. meie delegatsioonid jõudsid ühistele järeldustele, mis on äärmiselt oluline, sellepärast et seda ei ole juhtunud mitmeid aastaid, on väga keeruline leida ühist kokkupuutepunkti eh, parlamendiga eh, Alžeerias, meie parlamendil. me jõudsime ühele seisukohale väga olulistes punktides Euroopa Liidu ja eh, Euroopa Liidu Euroopa Liidu Parlamendi ja Alžeeria äh, suhetes ning samuti ka Sotsiaani lepingu suhtes. Äh, tegemist oli väga strateegilise äh, otsusega ning selles raamistikus on vaja tõhustada Euroopa Liidu ja Alžeeria koostööd ning vaadata seda ka Euroopa Liidu naabruspoliitika kontekstis. samuti oleks vaja luua alaline komisjon Alžeeria parlamendis, mis tegeleks mitmete küsimustega, nagu näiteks poliitiline dialoog Euroopa Parlamendiga ning kogu Magribi piirkonnaga. naiste osalemine poliitilises elus, selle ülevaatamine peab olema veel tõhusam, see peab minema samal, samas sammus või sama tempoga, nagu ka majanduslikud ja poliitilised reformid ning seda peaks, seda protsessi peaks kiirendama. meil peaks olema ka Alžeeria poolt täieõiguslik äh, dialoogipidaja ning äh, finantseerimine ka poliitilistele vaatlejate tuleb kõne alla võtta ning äh, me väljendasime oma ühiseid eesmärke äh, reformide suhtes kogu piirkonnas ning äh, väljendati soovi viima, võimalikult kiiresti äh, tegeleda kõikide nende väljakutsetega, mis selles piirkonnas on valitsus kinnitas, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimuvad valimised äh, on kindlasti vabad ning demokraatlikud ning me hindasime väga seda. ning Alžeeria parlament väljendas, et oma toetust või oma huvi selle vastu, kuidas on äh, toimunud Euroopa Parlamendi valimised ning äh, leidis, et see on väga hinnaline informatsioon ning nad võtavad seda kogemust arvesse oma valimiste ajal. Jolie ja Albertini võiksid koos anda meie tööle kestvuse, pidevuse ning sellise kindluse, mis võiks veid viia Euroopa Parlamendi usaldusväärsuse suurendamiseni me peaksime saatma valimisvaatlejaid, äh, kes oleksid äh, tõesti vaatlejad, mitte aga lihtsalt turistid, nagu see toimus äh, Tuneesia puhul. tariifide puhul tuleks jõuda teatava kokkuleppeni raamleppe varjus ning tuleb kaasata kodanikuühiskonda ning ka erinevaid äh, vabatahtlikke ühinguid. praegusel hetkel on olukord veel mm, üsna raske nii kodanikuühiskonnale üldisemalt kui ka erinevatele ühingutele ma juba saatsin kirja esimees Albertinile, kuid oleks äh, hea, et ma kordan kõik üle, mis selles kirjas oli. selles kirjas oli sees, mille, me palusime seal ühiskoosolekut, et äh, Maagribi piirkonna pagulaste teemaga tegeleda, mis puudutab terrorismivastast võitlust, siis oleks äh, kohane, kui me organiseeriksime ühe koosolekuga, ahvetiga, ning Maagrebi delegatsiooniga selleks, et tegeleda selle äärmiselt olulise küsimusega, et Nigeeria, Mauritaania ja teiste piirkonna riikidega paremat koostööd teha. Neid küsimusi arutati ka meie delegatsioonis kohtumise ajal Magrebi küsimuste peaministriga Alžeeria parlamendi kaks koda otsustas teha Euroopa Parlamendiga tõhusamat koostööd ning ma teatan teile, et Magrebi delegatsioon organiseerib kaks kohtumist, mis puudutab Magrebi piirkonna paremat integratsiooni. ühekoos ettevõtjatega ning ametiühingutega, nii, mis on nii Marokos, Tuneesias kui ka Alžeerias ning teine noorsoorganisatsioonidega selles riigis. tuletan teile meelde ka Alžeeria viiekümnendat äh, iseseisvuse aastapäeva ning Euroopa Parlamendis äh, korraldatakse sellealane näitus, mille on, mida toetab ka Alžeeria saatkond. mis puudutab äh, mul oli võimalus kohtuda Alžeerias Tindufiga ning oleks hea, kui me Christopher Rossile saadaksime edasi kutse selleks, et äh, ühiskohtut Ahvet TV ja Troi komisjonidega kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa november kaks tuhat üksteist peaks toimuma selline koosolek, et rääkida humanitaarküsimustest oleks kohane, et me ajutiselt kutsuksime kokku ühe ühise koosoleku Ahveti Magribi delegatsioonis. mis puudutab äh, parlamendi, Euroopa Parlamendi ad hoc komisjoni humanitaarküsimustes, siis äh, nii palju siis äh, meie Alžeeria visiidist. aitäh, kolleeg Panseri. kas on kolleege, kes sooviksid ka sõna võtta sel teemal? Benarab, kolleeg Benarab, honorable Benarab. Merci, monsieur le president. Donc j'étais moi-même membre euh... suur tänu, esimees mina olin tegelikult äh, Alžeeria missiooni liige ja mõned küsimused, mis puudutab eh, praegust olukorda. on väga tõsiselt ette võetud poliitilised reformid, selleks on olemas tugev tahe. ja mis puudutab naiste osalust, võeti vastu seadus ja öeldi, et naistele Eh, tuleb eh, anda kahekümneprotsendiline kvoot eh, valimisnimekirjades. suurtes linnades peab olema see protsent viiskümmend, keskmise suurusega linnades kolmkümmend protsenti, nii et, et niisugune seadus on olemas, aga ega siis kvootidest üksinda ei piisa suureks probleemiks, nii nagu ütlesid vabaühendused ja naisteühendused, on see, et perekond on oluline, just nimelt perekonnasuhted, sellepärast et naine peab küsima mehe käest luba, kui ta väljaspool tegutseb ja nii edasi, nii et, et need eh, kvoodid ei aita. Eh, kvoodid on olemas, aga siiski naised ei saa iseseisvalt tegutseda ja me tõstatasime ka selle küsimuse eh, Alžeeria parlamendi presidendiga ja me ütlesime, et ainult nendest kvootidest ei piisa. mis puudutab nüüd julgeolekut siis tegelikult on veel paar punkti, mis on olulised sellega seoses. härra Panseri juba rääkis sellest. tegemist on ehm, seaduseelnõuga, see ei ole veel vastu võetud, aga paljud on sellele viidanud. asi puudutab assotsiatsioone. Äh, härra Bushashiri eh, Alžeeria Inimõiguste Assotsiatsiooni esimees ütles, et see ehm, seaduseelnõu võib tegelikult lämmatada assotsiatsioone, sellepärast et raha saada peab olema eh, nendel eh, luba ja niisugune tegevus võib need assotsiatsioonid hoopis lämmatada ja vabaühendused on selle pärast väga mures ning eh, seepärast ütleski inimõiguste juht, et tegemist on eh, suur oht, mis peitub selles seaduseelnõus aga kuna asi on edasi lükatud, siis võib-olla on võimalik selles osas saavutada eh, mingit progressi. nüüd härra eh, Massoud, kes on, eh, kes tegeleb Põhja-Aafrika küsimustega, käsitlesime julgeolekuküsimusi Põhja-Aafrikas ja mulle tundub, kõige huvitavam on see, et nendel on olemas oma strateegia julgeoleku küsimustes on loodud eh, grupp, mis hõlmab viit maad, suhted on Euroopa eh, Liiduga, see puudutab eh, just julgeoleku ja kaitseküsimusi, terrorismi vastast võitlust, vaesuse vastast võitlust, ka vaesusevastane võitlus on väga oluline, sest niikaua, kui jääb alles vaesus, on inimeste jaoks äärmiselt oluline see, kas nad saavad raha või mitte teatud asjade tegemiseks. meil oli ka väga tõsiseid arutelusid, meie delegatsioon kutsus korduvalt üles eh, Äh, selleks, et meie parlament saaks äh, korraldada vaatlusmissiooni valimiste ajal meid, äh, meie üleskutse lükati tagasi, kohtusime ka opositsiooni esindajatega, kohtusime ka FS-i tippliidriga, kes oli sel ajal äh, ametis, nad olid kõik mures. kuid nad on kõik väga valmis jätkama demokratiseerimise teed ja kardeti, et tegelikult valimisvaatlus võib toetada niisugust protsessi, mis ei vii demokraatiale. me peame siin tegema vahet Tuneesiaga. asi on selles, et Tuneesias oli eh, sõltumatu komisjon, mis korraldas eh, valimised, tegemist oli legitiimse protsessiga, aga eh, aga tegelikult niisu- ja selle eesotsas oli üks inimene, kes kõigest vastutas, aga Alžeerias niimoodi ei ole. E, protsessi juhivad e, justiitsministeeriumi ja veel mõne ministeeriumi esindajad ja e, võib-olla on nii, et me ei saagi üldse sinna minna valimisvaatlusele, sellepärast et me lihtsalt hävitame seda protsessi. No, volevo precisare su due aspetti. kolleeg Panseri, aitäh, esimees mis puudutab julgeolekut, siis me palusime, et Alžeeria selgesõnaliselt, me küsisime seda, et äh, hakataks ähm, Marokoga koostööd tegema terrorismivastases võitluses, see oli üks delikaatsemaid äh, teemasid, mis äh, läks natuke nagu kurtidele kõrvadele. see, mis praegusel hetkel toimub, on see, on, on äärmiselt keeruline. Need röövimised, mis näiteks Sarawi laagris on toimunud, need läbirääkimised ei vii mitte millelegi mis puudutab äh, Lääne-Saharat ning äh, ilmselt äh, viib see radikaalsete kokkupõrgeteni viieteistkümnenda detsembri kongressil. asjaolul, et meil on, et vabandust, et ka Al-Qaeda'l on seal oma kokkupuutepunkte, muudab asja veel kord, veel keerulisemaks. kõik riigid peaksid tegema koostööd kõik, kes on praegusel hetkel kvartetis, kuid ennekõike Maroko, kõik, kes on kvartetis, kuid ennekõike peaks koostöö toimuma Marokos. ehkki see kõikidele ei meeldi, siis praegusel hetkel on praegu liiga palju saadikud, kes eh, hulguvad ringi erinevates riikides ning tegelikult ei ole teada, keda nad täpselt eh, esitavad ning nad teevad väga suurt kahju. mõned on valimisvaatlejad, teised eh, võib-olla selle riigi sõbrad, me peaksime mingisuguse minimaalsegi distsipliini sisse seadma äh, selles suhtes. peaks äh, Alžeeria valimised ning va-, vaatlemisena osalemine peaks toimuma äh, tõsistel alustel ning rääkisin seda ka volinik Füülega, kes väljendas samasugust muret, ta ütles, et valimisvaatlejad peavad oma ülesannet võtma äärmiselt tõsiselt eh, ning eh, me ei peaks killustama oma dialoogi erinevate eh, vabaühendustega me peame tagama teatavad minimaalsed nõuded, aitäh! Uh, aitäh, mina tahaksin härra Pansinile veel ühe küsimuse esitada. ma tean, et praegu on Maroko ja Alžeeria vahelised suhted äärmiselt äh, äh, konfliktsed, mis puudutab just Sarawa laagrit. kuid milline on praegusel hetkel see suhe Alžeeria ja Maroko vahel? milline see täpselt on, kas need suhted on head, mõõdukad, halvad, väga head, ehk millised on väljavaated tuleviku suhtes? võib-olla siis mõningatel teemadel, nagu näiteks terrorism pigem kui piirikontroll, palun. lisaks äh, ametlikele kohtumistele eh, need suhted ei ole eriti head. probleeme on väga palju, näiteks regionaalsel integratsiooni alal ning samuti ka võitluses terrorismiga. mulle tundub praegusel hetkel, et äh, tegelikult Alžeeria äh, tahab vii-, läbi viia oma geopoliitilist poliitikat ning tahab Maroko välja jätta kõikidest nendest küsimustest ning mina leian, et meie peaksime tegema nii, et seal piirkonnas oleks võimalik töötada nii, et ka Maroko oleks kaasatud äh, piirkondlikesse küsimustesse. ning selles suunas peaksime me edasi töötama. aitäh, ütleb esimees, kallid kolleegid, äh, tahan teile meelde tuletada, et üksteist viisteist, see tähendab kahekümne minuti pärast äh, toimub meil kinnine koosolek. tegemist on arvamuste vahetusega hiljuti ametisse nimetatud Euroopa Liidu delegatsiooni juhiga Indias. tema nimi on Yao Gravinho, seega praegu kahekümneks minutiks me peatame koosoleku ning jätkame üksteist viisteist kinnise koosolekuna, aitäh!